Jean Monnet ideed on kõigi eurooplaste ühised ideed, nende inimeste ideed, kes armastavad rahu ja demokraatiat, aitäh! Ja, herzlichen Dank, Herr Kommissionspräsident Barroso, zur Geschäftsordnung. suur tänu komisjoni presidendile härra äh, Barrosole, härra Ribeiro Castro, palun. austatud härra president, suur tänu